on lõppenud ka selle raporti lühiarutelu ja me jõuame viimase raportini, milleks on proua Madurelli raport ja mis puudutab meeste ja naiste võrdset kohtlemist. see on siis kahe tuhande teise aasta direktiiv number seitsekümmend kolm ning proua Madurell saab sõna neljaks minutiks, teil on sõna suur aitäh! see direktiiv, millest raport räägib, on tegelikult juba isepärandav direktiiv, sellega muudetakse nõukogu direktiivi seitsekümmend kuus, aastast seitsekümmend kuus number kakssada seitse ja selles ähm, kasutatakse ära kogemusi, mida on saadud Euroopa Kohtu, äh, kohtupraktikast ja mujalt. selles raportis on räägitud äh, põhiküsimustest, mis äh, on seotud naiste õiguse, õigustega. kõigepealt mõistete eh, kaudne, kaudne diskrimineerimine ning eh, seksuaalne ahistamine. liikmesriigid peavad võtma meetmeid eh, kaotamaks igasugust diskrimineerimist, mis on soopõhine ning tagamaks, et on vastu võetud selline tööseadus, mis võimaldab emadus- ja ka isaduspuhkust. selle direktiiviga on loodud ka kohustus äh, liikmesriikidest luua võrdõiguslikkuse instituudid ning äh, edendada dialoogi, tagamaks võrdset kohtlemist äh, töökohas, võrdset kohtlemist naistele ja meestele ning samuti tuleb tugevdada vabaühenduste rolli soolise võrdõiguslikkuse saavutamisel ning ette nähtud on sanktsioonid neile, kes direktiivi ei täida ning tuleb tagada, et äh, ohvritele rakenduksid kaitsemeetmed. kui komisjon äh, kui komisjon oleks oma raporti õigeaegselt valmis jõudnud, oleks ka meie hindamistöö olnud äh, palju lihtsam, kuid kahjuks on mitmeid liikmesriike, kes ei ole direktiivi suutnud tähtajaks üle võtta selle öö, probleemi tekkimisel oleksid nad pidanud komisjoni sellest ka teavitama, kuid kahjuks oli ka mitmeid liikmesriike, kes ei suutnud öelda komisjonile, millised meetmed on vastu võtmata ning seetõttu alustas komisjon teatud liikmesriikide vastu rikkumismenetlust. kahe, kahe liikmesriigi vastu alustati seda mullu. kuna direktiiv on keerukas siis tõi komisjon äh, välja mitmeid väga erinevaid direktiivi ülevõtmise probleeme erinevates liikmesriikides, kuigi loodab, et enamik liikmesriike dialoogi käigus suudab need puudused kõrvaldada. selleks, et meie saaksime koostada põhjalikuma raporti, on meil siiski vaja rohkem andmeid ja põhjalikumat äh, statistikat, mida oleme liikmesriikidelt ka palunud. seni oleme saanud informatsiooni komisjonilt, ning teatud teavet ka siseriiklikelt parlamentidelt ja võrdõiguslikkuse alastelt instituutidelt ning selle statistika abil ning ka kolleegide abil oleme suutnud koostada raporti, mis näitab, mismoodi liikmesriigid seda direktiivi üle võtavad. ja ma tahaksin siinkohal osutada, et koostöö liikmesriikide parlamentide ning Euroopa Parlamendi vahel oli esmatähtis, sest ainult selle abil saime me oma ülesannet hästi täita. meile andsid teavet siseriiklikud parlamendid ja võrdõigusliku, võrdõiguslikkuse instituudid, nagu juba ütlesin, ja tänu sellele saimegi teha selle raporti. samuti oli meil väga suurt abi Euroopa Komisjonist. ning äh, ka naiste, naisküsimuste äh, komisjonilt ja samuti aitas mind minu oma fraktsioon ja ma tänan kõiki naisi, kes selle tööga on seotud. ma soovin tänada ka variraportööre nende panuse eest meie töö eesmärgiks oli koostada nii kasulik raport kui vähegi võimalik ja saavutada sealjuures maksimaalne võimalik konsensus. me tahtsime ju iseenesest lihtsalt eh, kaardistada praegust olukorda, mis puudutab väga olulise direktiivi ülevõtmist liikmesriikides ja mis annab komisjonile võimaluse kasutada väga tõhusaid meetodeid, nii et kui liikmesriigid on oma tööturul kehtestanud vastava seadusandluse, siis on nad teinud midagi, mis aitab meil eh, täita üle-euroopalisi eesmärke. Euroopa Liidus on praegu kõrge töötuse määr ja naiste ja meeste palga mm, pa, tööhõives on kahekümne kaheksa koma nelja protsendipunktine erinevus, seega on raske, kui mitte võimatu täita Lissaboni eesmärki kahe tuhande kümnendaks aastaks suurendada naiste tööhõivet rohkem kui kuuskümmend protsenti. praegu rohkem kui kuuekümne protsendini, praegu on see vahe endiselt viisteist protsenti, seda on raske, seda on raske kaotada, aitäh suur tänu ja palun volinik Vassiljev. komisjon tervitab parlamendi raportit selle olulise direktiivi osas ja samuti me täi-, täname proua Madurelli selle raporti koostamise eest. kahekümne tuhande teise aasta seitsmekümne kolmas direktiiv on väga olulise tähtsusega meeste ja naise võrdse kohtlemise tagamisel nii töö saamise, kutseõppe kui ka edutamise ja töötingimustega seondu-, seonduvalt ning see direktiiv on kõvasti parandanud naiste olukorda tööturul ning on tulnud välja terve hulga uuenduslike lahendustega. rasedate kaitse ja samuti emaduspuhkusel olevate rasedat-, naiste kaitse, sotsiaal- partnerite kaasamine ning võrdõiguse tagamise organisatsioonide loomine on väga olulise tähtsusega ning see raport on äärmiselt tähtis, kui me võtame arvesse, kui palju on siiski veel ebavõrdsust meeste ja naiste vahel erinevates liik-, erinevates valdkondades ning see juhu, juhib nii liikmesriikide sotsiaalpartnerite kui kodanikuühiskonna tähelepanu selle küsimuse olulisematele punktidele ning rõhub ka sellele, et väga oluline on see direktiiv kiiresti üle võtta ning rohkem direktiivi nõuetele vastadele ning vasta-, vastata ning samuti pöörab tähelepanu vajadusele teavitada võrdõiguslikkuse küsimustest rohkem. komisjon jätkab edaspidigi jälgimist, kuidas direktiiv üle võetakse liikmesriikides ning jätkab dialoogi liikmesriikidega eesmärgiga tagada, et direktiiv asjakohaselt üle võetakse ning seda kohustust täites võtab koostab komisjon selle aasta esimeses pooles raporti selle kohta, kuidas nimetatud direktiivi on kõikides liikmesriikides siiamaani rakendatud ning esitab selle, selle raporti ka parlamendile ja nõukogule. suur tänu! selle raporti osas hääletatakse neljapäeval niisiis, daamid ja härrad, sellega on meie täna õhtune istung lõppenud, me jätkame homme kell üheksa, hommikupoolne istung kestab hommikust kuni kella üheksast kella üheni ning seejärel kella kolmest seitsmeni ja